On... järgmine päevakorrapunkt on küsimuste tund nõukoguga. ja nagu tavaks, palun kolleegidel, kes soovivad osaleda küsimuste tunnis, asuda meie ette ritta. esimene küsimus tuleb härra Posseltilt ning puudutab inimõigusi Kuubas proua Malmström, kui te olete valmis, palun vastake. suur tänu, proua president, loomulikult olen ma valmis USA-lt Kuubale edasi minema ja vastama härra Posselti tõsisele küsimusele. suur tänu küsimuse esitamise eest. nõukogul on tõsine mure inimõiguste olukorra üle Kuubas, iseäranis eh, edasimineku puudumise üle kodanikuõiguste valdkonnas. Kuuba rahval ei ole äh, sõnaõigust, vaba pressi, kogunemisõigust, internetikasutus on piiratud, kodanikele on ka ehm, riigist välja ja sisse liikumise piirangud seatud, praegu on kaks tuhat, kakssada kaheksa poliitvangi Kuubas. kahe tuhande seitsmendal aastal oli neid rohkem liikmesriikide delegatsioonid Havannas jälgivad poliitvangide olukorda ning teevad koostööd inimõiguste rühmitustega, kui vaja, inimõiguste kaitsjate tunnistuste järgi ning pereliikmete tunnistuste järgi on vanglate tingimused allpool igasugust arvestust ning pereliikmed on öelnud, et nendel pole isegi, et vangidel pole isegi arstiabile ligipääsu. samuti kohaldatakse alandavat kohtlemist, peksu, psühholoogilist mõjutamist vangide suhtes ja samas ei ole kuulda, et kuritarvitamiste eest oleks kedagi vastutusele võetud vanglates kahjuks äh, lükatakse tagasi rahvusvaheliste inimõiguste organisatsioonide soove äh, külastada vanglaid, kinnipidamiskohti ning juba üheksakümne kuuendal aastal avaldas Euroopa Liit oma äh, ühisseisukoha selles küsimuses, seda on iga aasta üle vaadatud. Euroopa Liit on nõustunud vajaduses pidada mm, põhjalikku dialoogi Kuubaga see puudutab mitte ainult Kuuba ametivõimu, aga vaid ka tema opositsiooni, kodanikuühiskondi. eritähelepanu oleks vaja inimõigustele, põhivabadustele pöörata, kahe tuhande üheksanda aasta e, ühispositsiooni läbivaatamises on seda ka öeldud ja lõpetuseks tahaksin öelda, me oleme selgelt välja öelnud, et Need küsimused jäävad Euroopa Liidu prioriteetideks suhetes Kuubaga. nõukogu kutsub eriti Kuuba valitsust üles vabastama tingimusteta kõik poliitvangid, kaasa arvatud ka need, kes kahe tuhande kolmandal aastal kinni pandi ning on väljendanud ka muret vangide tervishoiu olukorra pärast. samuti tuleks lihtsustada või võimaldada õigemini kohest ligipääsu ka humanitaar- organisatsioonidele. Euroopa Liit on poliitvangide küsimuse tõstatanud igal kohtumisel Kuuba ametivõimudega ja nagu viimases resolutsioonis öeldud, inimõiguste küsimus peab kõrgetasemelistel kohtumistel alati päevakorras olema ning äh, nii see ka jääb. nõukogu on otsustanud jätkata Kuubaga dialoogi, sellepärast et siiski annab võimalusi avatult kõnelda vastastikuseid huviküsimusi, samuti inimõiguste küsimust tõstatada. me oleme jätkuvalt mures olukorra pärast Kuubas ning jälgime ka individuaalseid juhtumeid, poliitvangide juhtumeid iseäranis ähm, nimetasite teie siin ühte poliitvangi. Euroopa Liit on oma solidaarsust üles näidanud. muide, augustis Rootsi eesistujamaa tegi seda. me soovisime aidata äh, Darcy Ferreri perekonda ning me äh, oleme ka täheldanud, et rahvusvahelisi standardeid kohtumenetluse puhul ei ole rakendatud kõiki neid äh, sarnaseid juhtumus, juhtumisi jälgib Euroopa Nõu-, Euroopa mm, eesistumaa pidevalt ning tõstatab neid järjepidevalt. suur tänu, härra Posselt! jah, ma sooviksin selle äärmiselt äh, hea ja üksikasjaliku ettekande eest äh, proua ministrit tänada. ma sain väga palju infot kinnipeetavate tingimuste kohta, ma sooviksin aga teada, kas nõukogu saab tõesti kontrollida üksikute kinnipeetavate, kinnipidamistingimusi kontrollida ning mis ja teine puudutab Euroopa Liidu ja, ja Kuuba suhteid. Well, austatud parlamendiliige, meil ei ole ligipääsu ametlikult sellele informatsioonile, aga läbi vabaühenduste, rahvusvaheliste organisatsioonide eh, erinevate kontaktide on võimalik informatsiooni saada see on küll fragmenteeritud, aga see puudutab poliitvangide olukorda ja teatud juhtudel me teame, et tervishoiuprobleem on väga tõsine. seetõttu püüame me kontakti hoida perekondadega, rahvusvaheliste abiorganisatsioonide, aga kahjuks on meil kinnitatud andmeid väga vähe. probleem on ka selles, et paljud nendest vangidest on vangistatud ilma igasuguse süüdistuseta ja see mm, on isegi Kuuba enda õigustiku vastu. vangil on õigus teada, miks ta kinni on võetud ja miks teda süüdistatakse, see on eh, inimõiguste põhialus kõikides kaasaegsetes ühiskondades, aga näete, Kuubas seda ei järgita. nagu me kõik teame. Kuuba dialoog on seotud mitmete raskustega, aga praegusel hetkel arvame me, et pigem pidada siiski dialoogi, nii nagu me otsustasime, sest see annab vähemalt võimaluse kontakti hoida ametivõimudega, jääda siiski rangelt oma seisukohtade ja kriitika juurde, mis puudutab ka dissidentide olukorda, kodanikuühiskonda, rahumeelseid dissidente. praegusel hetkel on see meie mõtlemisviis, meie arvame, et praegune lähenemine on kõige parem, kahjuks äh, mingeid suuri muudatusi lähimas tulevikus ei ole ette näha. suur tänu ja nüüd on äh, täiendavaks küsimuseks äh, samuti sõna palutud ja siis annan sõna ministrile, kõigepealt Šonkis ja muu, härra Šontis ja kolleeg Mubai. härra Šontis, palun kirja Ipurje, epidi pistevo, odi. proua minister, kui inimõigustest räägitakse ja näiteks sellest küsimusest, mille tõstatas härra Vosselt, võime kindlasti paremini koostööd teha nende riikidega, kelle, kellega meil on kaubandussuhted, regulaarsed diplomaatilised suhted, Euroopa Liit ja liikmesriigid saaksid kindlasti parandada olukorda lahendada demokraatia küsimusi paremini ka Kuubal, kui me kehtestaksime niisugused regulaarsed suhted. kuidas oleks võimalik seda näiteks teha liikmesriikide tasandil teie arvates? ÜRO muide avaldas eh, resolutsiooni isegi USA embargo kohta Kuuba suhtes mina eh, tahaksin rääkida eh, ühest rahumeelsest dissidendist Ungaris näiteks, kuidas oleks võimalik, et samasugune olukord Ungari inim- uh,, Ungaris samavõrra tähelepanu osaliseks saaks kui Kuuba. meie, äh, meil on teada, et kahe tuhande kuuendal aastal äh, suruti meeleavaldused politsei poolt maha, inimesi piinati, vangistati ma ei saa kõike sellest rääkida kolmekümne sekundi jooksul, aga palun pidage kõnelusi ka meie nimel. kõnelejad katkenda-, katkestatakse. küsimus siiski puudutas inimõigusi Kuubast ja lihtsalt rohkem aega ei ole selleks. proua minister, palun suur tänu. Euroopa Liit on mitmel puhul öelnud, et meie oleme Ameerika embargo vastu ja oleme ka öelnud, et see ei soodusta lahenduse leidmist Kuuba osas Euroopa Liit on samuti väljendanud, et me soovime tihedamat koostööd Kuubaga ka tihedamaid kaubandussuhteid, sõltuvalt siis nende edasiminekust inimõiguste valdkonnas, aga praegu arvestades siis demokraatia mitteaustamist, poliitiliste vangide arvu, on väga raske edasi minna selles suhtes. kui Kuuba ametivõimud soovivad edasi minna, siis nad peavad konkreetseid edasiminekuid äh, demonstreerima, kahjuks praegu nii see ei ole olnud suur tänu, läheme järgmise küsimuse juurde, selle on esitanud proua Mariann Harkin ja puudutab eakate väärkohtlemist. ma oleks väga tänulik, kui te reeglitest kinni peetaks. Eh, nimelt täiendav küsimus kestab kolmkümmend sekundit ja tuleb jääda küsimuse teema juurde. ja nüüd järgmine küsimus proua Harkin on esitanud mulle küsimuse, mis on äärmiselt aktuaalne täna, kus üha suurem osa elanikkonnast vananeb. ja loomulikult see temaatika kuulub liikmesriigi pädevusse ja meie saame ainult täiendada seda, mis tehakse ära liikmesriigi tasandil. samas eesistuja Rootsi tahaks tegeleda rohkem selle teemaga ja üritab parandada vanurite hooldamise kvaliteeti. võib-olla ma meenutan teile Stockholmis toimunud konverentsi, see toimus kuu tagasi ja puudutas eh, kuidas, seda, kuidas väärikalt vananeda. seal oli saja kuue, kuuskümmend inimest kohal kahekümne seitsmest eh, riigist ja komisjoni ametnikud samuti, tervishoiu ja sotsiaalministrid olid kohal, samuti vabaühenduste esindajad. ja sellel konverentsil räägiti just nendest asjadest, kuidas eh, toime tulla nende probleemidega, mis meil praegu on. meil on vaja, et oleks parem koostöö eh, tervishoiusektorite vahel, tähtis on, et kõikide vanurite vajadusi mm, rahuldataks ning me kavatseme EBSCO nõukogus ka öö, eh, omad järeldused vastu võtta öö, eh, selle teema kohta. tähtis on, et oleks võimalik vananeda väärikalt ning on tähtis ka vaba, vahetada parimat praktikat liikmesriikide vahel ning välja töötada tegevusplaan selleks, et sellist vanurite elukvaliteeti, tervist ja kõike sellega seonduvat edendada ja võrdsed võimalused meestele ja naistele ning aktiivne ja väärikas vananemine. selle kohta võetakse vastu äh, järeldused ja selles dokumendis me tahame äh, rääkida nendest vajadustest, mis vanuritel on. Äh, nüüd, mis puudutab maksusküsimusi. nimelt keelab direktiiv kaks tuhat seitsekümmend kaheksa diskrimineerimise Mm. Äh, sotsiaalkindlustus, koolitus, juurdepääs äh, eluasemele, see äh, maksudega seonduv hõlmab kõiki neid aspekte. ja siia alla kuulub ka ahistamisega seonduv tähtis on, et ükski tegu ega käitumine kuidagimoodi ohustaks ega alandaks mm, vanu, vanurit ja Euroopa Liidu Nõukogus eh, arutatakse kogu seda temaatikat, me ei tea, seal on vaja ühehäälsust, millega see arutelu kõik lõpeb, kas meil õnnestub õigusakt eh, esitada, millega me absoluutselt likvideerime igasuguse vanurite väärkohtumise, väärkohtlemise ning äh, kõik ju on selle poolt, et kedagi ei tohiks väärkohelda, eriti on äh, asi hull siis, kui tegemist on vanuritega, kes äh, ei ole iseseisvad Eh, ma tänan selle põhjaliku vastuse eest. komisjoni teatis aastast kaks tuhat kaheksa ütleb, et on vaja õigeid tingimusi selleks, et eraldada ressursid, koolitus hooldajatele ja ma mõistan, et see on tõesti liikmesriigi pädevuses, aga on mõned valdkonnad, kus Euroopa Liit juba saab abiks olla ja üks selline valdkond eh, on just see piiriülene aspekt ja võib-olla on vaja Euroopa Liidus ametliku struktuuri informatsiooni vähetamiseks tervishoiuteatajate ja hooldajate puhul, kes tegutsevad ja niimoodi piiriüleselt seda informatsiooni vahetada uh,. For... ma tänan selle ettepaneku eest, ma kuulen sellest esimest korda, see on, paistab väga huvitav algatus, aga ma pean selle ministritele esitama ning käivitama selle suhtes siis mingi protsessi, et me saaksime seda arutada ja tuleme selle juurde tagasi hiljem. jah, mul on kaks täiendavat küsimust. ma esitan nüüd järjekorras ministrile proua Tikau ja härra Kelly ja siis minister vastab. ma tänan, proua minister nevoie de condiii speciale atât în domeniul serviciilor medicale cât i în ceea ce privete mis puudutab ähm, Euroopa demograafilist äh, vananemist, äh, siis me peame silmitsi olema ka sellega, et äh, tulevikus kindlasti me peame arvestama sellega ka tervishoiuteenustes. arvestada tuleb siin ka erinevate traditsioonidega. kuid terves Euroopa Liidus tuleb siiski luua sellised tingimused, mis praegust olukorda parandaksid okay,. hästi, härra Kelly, palun. ma tänan. proua Harkin on küsinud väga tähtsa küsimuse ja te väga hästi vastasite sellele. aga nüüd laiendamaks küsimuse temaatikat, vanus kuuskümmend viis pluss on eh, see vanuri vanus. kas eh, võib-olla oleks vaja see pensionile jäämise e, iga ette näha paindlikumana kui sellisel, nagu see praegu on, võib-olla see parandaks tunduvalt elukvaliteeti ja ka austus vanu, vanemate inimeste vastu tõuseks. mulle näib, et see läheb pisut küsimuse pealkirjast kaugemale, aga minister otsustab, kas ta vastab või mitte. jah, ma tänan, esimene küsimus jah, meil on vaja neid asju arutada ja trio Tšehhi, Prantsuse ja Rootsi eesistujad olid nõus arendama süvendatud dialoogi, mis puudutab just eh, vanurite tervist, Alžeimeri ja konverents, mis toimus kuu aega tagasi, rääkis just eh, väärikast eh, vanurite kohtlemisest nii et tõesti, seda me oleme arutanud ning järeldusi äh, novembrikuu lõpus EBSCO nõukogu arutab ning kindlasti me kaalume ka parlamendi raportit. nüüd, mis puudutab pensionile jäämise iga, see on midagi, mida iga liikmesriik ise otsustab, aga siis, kui me arutasime Lissaboni strateegiat, mitte lepingut, aga strateegiat ähm, ja seda, kuidas äh, tagada kasv ja areng Äh, tööhõivelisus ja demograafilisi muudatusi käsitlesime, siis me tõesti arvasime, et tuleb ära kasutada äh, ka vanurite pädevust, äh, oskusteadmisi paremini. aga loomulikult nõukogu ei saa otsustada, kuidas mis east täpselt inimesed pensionile peavad jääma. samas me julgustame liikmesriike ära kasutama täiel määral oma tööjõudu ja nüüd järgmine küsimus, härra Schmidt ja see puudutab Rootsi ajakirjanikku David Isakit, kes on Eritreas vangis. suur tänu, proua president. ma pean ainult leidma õige dokumendi niisiis kaheksa aastat on juba sellest möödas, kui Rootsi ajakirjanik David Isak vahistati ja saadeti vangi. talle ei ole esitatud kaebust äh, ja inimõigusorganisatsioonid ega ka tema pere ei ole saanud teda äh, külastada vanglas. paraku ei ole Eritreas mitte mingisugust äh, olukorra paranemist toimunud olnud. ainult Eritrea ametivõimud on siin selle olukorra eest vastutavad, nad endiselt rikuvad inimõigusi ja seda nii rahvusvahelisel kui ka riiklikul tasandil ja seetõttu on äh, see äh, väga murettekitav ähm, probleem. me oleme ikka ja jälle üritanud äh, poliitvange ähm, Eritreas ja nende hulgas ka David Isaaki vabastada, nõuda nende vabastamist ja me oleme andnud, välja andnud ka väga selge avalduse selles osas, mis puudutas siis kõikide poliitvangide tingimusteta vabastamist. me ütlesime ka väga selgelt, Eritrea äh, rikub äh, väga karmilt äh, inimõigusi. see on meie üks suurimaid prioriteete endiselt, et David Isaak vabaks saaks ja me teeme edasisi pingutusi sellel nimel, et äh, ta vangist äh, vabastataks ja et ta saaks elusana tagasi pöörduda oma perekonnarippe. loomulikult ka tema kaasvangide saatust äh, me arutame. me oleme valmis Eritrea valitsusega tegema selle nimel koostööd selleks, et vab-, parandada ka inimõiguste olukorda. nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu toetusi, siis see sõltub Cotonou lepingust Cotonou leping äh, seab tingimuseks ka inimõigused, inimõiguste olukorra, poliitilise olukorra. ja sellega seoses, kas seda olukorda kontrollitakse, see on küll pikaajaline protsess, kuid äh, me loodame, et tänu sellele me saame ka äh, edusamme saavutada. härra Schmidt, suur tänu, proua president, proua minister, suur tänu teile vastuse eest. me just kuulsime teilt, kui, ähm, kui ähm, kohutav on Daveti Saaki juhtum, kuid nüüd on kaheksa aastat mööda läinud ning tegu on Euroopa Liidu kodanikuga, kes on vangis ainult sellepärast, et ta kasutas ähm, oma arvamusvabadust. ja seetõttu peaks ka äh, nõukogu siin oma äh, avalduse tegema ja te peaksite Eritreasse äh, sõitma ja, ja üritama temaga kohtuda. ma loodan, et see on võimalik, sellepärast et on täiesti vastuvõetamatu, et nii palju aastaid peab keegi vangi, vangis olema äh, ilma kohtuprotsessita. proua minister, äh, suur tänu, proua president. härra Olle Schmidt, ma sooviksin teile öelda, et ma jagan täielikult teie muret ja teie masendust selles osas, et see olukord juba aastaid ei ole muutunud ja et Eritrea valitsust ei ole suudetud eh, mingisugustele sammudele eh, veenda. Eritrea valitsusjuht ei ole lihtne isik. me kasutame kõiki võimalikke kanaleid, kuid meil ei ole mingit ligipääsu vanglale. me üritame küll teada saada, kuidas härra Isakil läheb, milline on tema olukord jah, loomulikult me üritame neid küsimusi puudutada, eh, kuid praegu, praegu ei ole võimalik eh, härra Isaaki külastada, et, et me saaksime et eh, korraldada tema kohtumise perekonnaga. jah, olukord on masendav ja tegu on tõesti arvatavasti ainsa Euroopa Liidu kodanikuga, kes on äh, poliitvangina äh, vahistatud. me üritame Euroopa, äh, vabandust, Eritrea valitsuse, valitsust veenda selles, et nad peavad vabastama David Isaki. kuid olukord on äärmiselt keeruline. suur tänu, lisaküsimusi ei ole ja seega me läheme järgmise küsimuse juurde, selle on esitanud proua Anna Hets ja see puudutab Euroopa Liidu alkoholistrateegiat. proua minister, kui te olete valmis. Eh, suur tänu. suur tänu ka proua Hedile selle küsimuse eest. kõigepealt ma sooviksin meenutada, et Rootsi eesistujale on alkoholistrateegia eh, äärmiselt oluline ja me oleme toetanud ka Euroopa Liidu liikmesriike alkoholistrateegia äh, läbiviimises. kõigepealt on toimunud äh, mitteametlik äh, nõukogu kohtumine ning seal oli teemaks alkoholi kuritarvitamine, samuti toimus äh, konverents, kus me arutasime pikaajalist äh, äh, tegevust alkoholi kuritarvitamise vastases võitluses. ning Rootsi eesistuja kava sai väga suure toetuse osaliseks. samuti kolmandal septembril toimus kohtumine mille korraldas samuti Rootsi eh, eesistuja ning siin tegeldi tervishoiu, eh, tervishoiuga eh, just alkoholi kuritarvitamise vaatevinklist ning seda rahastas ka üks Oslo vastav organisatsioon samuti me oleme uurinud alkoholi kuritarvituse, kuritarvitamise sotsiaalarengu, samuti HIV, tuberkuloosi leviku vahelisi seoseid. on oluline, et me kontrolliksime kõiki neid faktoreid. samuti on Rootsi eesistumise ajal teinud kõik selleks, et peagi ka strateegia hindamine ette võetaks, jah, see strateegia ähm, kujundamine oli oluline samm me teame, et alkohol mängib äärmiselt olulist rolli seoses tervishoiupoliitikaga ning alkoholi kurvi, kuritarvitamise vastu tuleb rangemaid samme võtma. seda me, seda on ka kahe tuhande kuuendal aastal nõukogu so-, rõhutanud. samuti on arutatud seda, millised on ähm, alkoholi kuritarvitamise erinevad tagajärjed, kuidas äh, neid tagajärgi leevendada, nende vastu võidelda, kuidas äh, ka hinnata alkoholi kuritarvitamise erinevaid põhjusi. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, tuleb välja järgmine töödokument, samuti me kontrollime äh, Ähm, erinevate konverentside äh, tulemusi ja loomulikult me soovime suunata ka vastavaid vahendeid selleks, et alkoholistrateegia jääks meie tähelepanu keskmesse. me oleme ka arutanud alkoholi tarbimist noorsoo hulgas erinevates liikmesriikides. samuti, millised kuidas näeb välja alkoholipoliitika, alkoholikaubandus erinevates liikmesriikides? samuti me oleme võtnud samme selleks, et peale aastat kaks tuhat kaksteist, kui alkoholistrateegia esimene etapp läbi saab, et me saaksime veel uusi meetmeid võtta suur tänu ja proua Hed. suur tänu, proua minister. ma tean, et eesistuja on erinevaid äh, häid konverentse korraldanud ja sellele küsimusele väga palju aega pühendanud. minu küsimus puudutaski alkoholistrateegiat. umbes kuus aast-, äh, vabandust, kuus kuud tagasi ma esitasin sama küsimuse ja ja ma tean, et seda strateegiat pidi hin-, hinnatama juba enne suve, kuid paraku ei ole hinnangut veel esitatud. aastast kaks tuhat üks, kui alkoholistrateegia esimest korda välja pakuti, siis väga palju äh, tehti ka ära, näiteks ähm, paljudes liikmesriikides tõsteti alkoholi, ähm, alkoholitoodetele kohaldatavat maksu, samuti võeti uusi seadusi vastu, mis puudutab äh, promilli määra, kuid, äh, ja loomulikult eesistuja on teinud äh, väga palju ära, kuid sellegipoolest ma ei ole strateegia hindamist veel ette võtnud. proua minister, suur tänu teie toetuse eest, jah, me tõesti oleme üritanud tegeleda selle küsimusega konverentsil ka viidi läbi erinevaid uurimusi, seati üles ka ajakava järgnevate eesistujate jaoks ja loomulikult see eh, viga tuleks kaotada, kuid lõplik hindamine tuleb aastal kaks tuhat kaksteist, vahepeal tuleb veel väga palju tööd ära teha ning tuleb nentida, et liikmesriigid eh, teevad samuti selles valdkonnas väga palju tööd ära. sest eh, nad on teravdatud tähelepanu pööranud just alkoholi kuritarvitamise ja tervishoiu probleemidele ja nüüd lisaküsimused. gerbiama ministre, Europos Sąjungos mastu mažėja žūstančių autos, autokatastrofose skaičius, tačiau. proua president, austatud minister, ohvrite arv Euroopa maanteedel väheneb, aga meie ei ole veel jõudnud oma seatud eesmärkideni. autoõnnetuste põhjuseks on sageli alkohol ja samuti äh, Ehm, suitsiidide põhjuseks on alkohol. kas te olete valmis rangeid meetmeid võtma, piiramaks alkoholi kuritarvitamist ja tuginedes Põhjamaade kogemusele? vähendades näiteks alkoholimüüki noortele. ja nüüd teine täiendav küsimus. suur tänu, proua president, suur tänu ministrile, suur tänu Ann Heidile selle küsimuse tõstatamise eest. tahaksin ministri tähelepanu juhtida Šotimaale. mina esindan valimisringkonda, kus arutatakse alkoholitoodete minimaalhinda ja tahtsin kasutada võimalust küsida teilt, proua minister, kas on äh, tulnud jutuks nõukogus äh, alkoholitoodete minimaalne hind? see on väga suur debatt, mis praegu äh, toimub Šotimaal. kas seda on üldse nõukogus arutatud? suur tänu, proua minister. tänan nende küsimuste eest. Euroopa Liidu alkoholistrateegia üheks mm, prioriteediks ongi vähendada alkoholi põhjast, põhjustatud maanteeõnnetusi ning see loomulikult toob kaasa nii majanduskulusid kui ka suuri kannatusi. Teil oli täiesti õigus. aga nüüd, mis puudutab alkoholi minimaalset sisaldust aduhiveres, siis on antud meile ka soovitusi, me tegeleme selle temaatikaga, paljud nõukogu, äh, Euroopa Liidu riigid on juba rakendanud neid soovitusi. samas ei ole mina teadlik sellest, et et oleks arutatud alkoholitoodete minimaalset hinda. minu kolleeg, tervishoiuga tegelev minister võib-olla teab selle kohta midagi, aga ma tean, et väga palju teemasid on alkoholiga seotud, aga ma ei ole küll hetkel kuulnud midagi alkoholi hinna kohta või minimaalse hinna kohta. suur tänu. Läheme nüüd edasi järgmise küsimuseni. selle on esitanud härra Paleskis. see puudutab gaasijuhtmete keskkonna aspekti. proua minister. suur tänu, proua president. Nord Stream on unikaalne Läänemere projekt oma ulatuse poolest, aga ka arvestades tema võimalikku mõju keskkonnale. me oleme täiesti teadlikud võimalikest ohtudest keskkonnale ja eh, me oleme ka eh, arvesse võtnud Euroopa Parlamendi vastavasisulist resolutsiooni, mis võeti eh, eelmise aasta juulis vastu. see puudutas Venemaa ja Saksamaa suhteid samuti. nüüd tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastal sõlmiti ESPO leping, selle eesmärk oli muidugi arendada piiriüleseid kontakte, aga ka tagada keskkonnahinnangute läbiviimist partnerite äh, puhul, kes äh, viivad läbi ühiseid projekte ning äh, peab ütlema, et Nord Stream on üsna tundlik projekt. Mm, see on väga lähedal näiteks mineeritud aladele, aladele, kus on ilmselt, kuhu on ilmselt äh, sõdade jooksul kogunenud laskemoona, samuti puudutab see ka Natura alasid ning äh, meresõiduteid. Läänemere riigid teevad kõik koostööd selleks, et järg, jälgida, kuidas lepinguga võetud kohustusi Nord Streami osas täidetakse. samas on tegemist eraettevõttega, kes projekti ellu viib ja meie tahaksime, et projekti eest vastutaja järgiks ka seadust, seetõttu praegu nõukogu ei saaks nagu sekkuda liikmesriikide asjadesse, suur tänu! lisaküsimus härra Paletskis, palun. härra president, suur tänu ministrile selle vastuse eest. ma näen, et nõukogu on huvitatud sellest projektist, sest tegemist on Läänemerega, mis on Euroopa Liidu meri, aga peab ütlema, et selliseid küsimusi muide ei tohiks mitte kunagi alahinnata nendele osutatud tähelepanu ei ole iial piisav ja seetõttu tahaksin paluda, et Rootsi jälgiks väga tähelepanelikult olukorda seoses Nord Streamiga. tänan. suur tänu. võin kinnitada teile, austatud parlamendiliige, et Rootsi tõesti tegeleb sellega, meie tunnetame vajadust Läänemere keskkonna seire järele väga teravalt ja Nord Stream ei ole mitte ainus projekt, seetõttu ongi kehtestatud nõukogu poolt väga, või äh, sellele projektile samuti väga ranged keskkonnatingimused ning erinevad organisatsioonid tegelevad sellega. muide, see puudutab ka Rootsi majanduspiirkonda, äh, majandus äh, veepiirkonda rahvusvaheliste konventsioonide järgi on muidugi sätestatud, milliseid meetmeid tuleb võtta, aga me peame arvestama ka esineva, erinevate poliitiliste seisukohtadega. suur tänu proua ministrile ning läheme edasi järgmise küsimuse juurde, selle on esitanud proua Dikau ning see puudutab eh, töötajate liikmesriikide vahelise vaba liikumise takistuste kõrvaldamist. ma tänan nõukogu meenutab teile, et inimeste vaba liikumine on üks põhivabadusi, mis on garanteeritud ühenduse õigusega. ja see hõlmab Euroopa Liidu kodanike õigust teises liikmesriigis töötada ja elada. üheksandal märtsil kaks tuhat üheksa juhtis nõukogu oma kohtumisel tähelepanu sellele, et liikmesriigid kohaldavad üleminekumeetmeid, mis kitsendavad vaba liikumist ja et seda peab Äh, käsitlema, arvesse võttes mm, nende takistuste kõrvaldamist. Äh, need riigid, kellel sellised äh, tõkked on, peavad nad kõrvaldama, kui ei ole ohtu. me peame tagama, et liikmesriigid peavad lubama ka uute liikmesriikide kodanikel tulla oma territooriumile elama ja töötama. ja kui nüüd arvestatakse ka eh, perekonnaliikmete õigust vabale liikumisele, aga eh, mis puudutab töötajate liikumist, siis siin me oleme ette näinud paindlikkuse, liikmesriigid on tahtnud, et parandada uute liikmesriikide töötajate juurdepääsu teiste liikmesriikide tööturule ja selles valdkonnas on vaja ka veel õigusakte lähendada. novembris kaks tuhat kaheksa äh, tegi komisjon aruande äh, Bulgaaria, Rumeenia ja kümne Euroopa Liidu liikmesriigi äh, kohta, mis puudutab vaba liikumist ja leiti, et tõesti vastuvõtvates riikides on üha suurem nõudlus tööande järele tööjõu järele ja see tööjõu juurdevool tagab majanduskasvu ja pärast laienemist äh, paraku, äh, aga pärast liitumist leiti ka, et äh, vaba liikumise õiguse kasutamine Euroopa Liidus ei ole kuidagimoodi moonutanud vanade liikmesriikide tööturgu. ja sellise liik-, kitsendused liikumisel on pigem erandid ähm, kui reegel ja võib-olla korrektsioonid võtavad natuke pisut kauem aega, kui arvati ja võib-olla tõesti mustalt töötamine nende kitsenduste tõttu võib veidi kasvada. aga tähtis on vaja, et töötajad saaksid ka majanduskriisi oludes vabalt liikuda ja sellega väheneb äh, vaesus. nüüd äh, liikmesriikidel on õigus alles jätta oma piirangud ja kitsendused kuni me liigume üleminekuperioodi kolmandasse faasi. arvestades seda kriisi, milles me praegu oleme, liikmesriigid on kasutanud seda ettekäändena, et ajutisi eeskirju üleminekureegleid kohaldada. isegi pärast äh, seda mm, perioodi võib-olla on raske leida tööjõudu, et kõiki oma tööjõuvajadusi rahuldada kaheksandal, üheksandal juunil kaks tuhat üheksa nõukogu arutas asja ja me oleme näinud, et kolm viieteistkümnest liikmesriigist tõepoolest ütlesid, et nende tööturgul on tõsiseid moondumisi toimunud, häireid toimunud. Austria endiselt kohaldab äh, piiranguid vabale liikumisele. Neil on süsteem, mille kohaselt tuleb luba taotleda. Ühendkuningriigis on vaja läbi teha ekspost registreerimine kolmekümne päeva jooksul. ja meil on vaja tagada, et liitumislepingutes äh, seatud piirangud kõik regulaarselt ikka jälle läbi vaadatakse. suur tänu, proua minister tahaksin küsida, kas teie kalendris, teie tööplaanis on ette nähtud mingeid ähm, kohtumisi selleks, et veenda liikmesriike kaotamaks piiranguid vabale tööjõu liikumisele? ja teiseks ähm,, niisuguste takistuste kaotamine võiks äh, ka e, üheks e, Rootsi eesistumise e, lõppjärelduseks olla? proua minister, palun. ma tänan. lugupeetud saadik. jah, Troika Prantsusmaa, Tšehhi ja Rootsi on oma järeldustesse kirja pannud, et laienemine on toonud igasuguseid eeliseid Euroopa Liidule ja et laienemine on taganud majanduse kasvu ja ei ole midagi, mis viitaks sellele, et on olnud tõsiseid eh, majanduslikke häiringud selle tulemusena. meil on regulaarne mehhanism nende üleminekumeetmete läbivaatamiseks. seda tehakse regulaarselt eh, koos komisjoniga ja liikmesriikidega. ja me kutsume üles liikmesriike rakendama meetmeid, et tõesti kaotada igasugused diskrimineerivad seadused ja sätted. tähtis on, et me kõik saaksime kasu sellest oskusteabest, kogemusest, mis tööjõul teistes liikmesriikides on. aga on jah, nagu ma ütlesin, regulaarsed kontrollid, vaadatakse läbi need üleminekumeetmed. mul on kolmas täiendav küsimus härra Otmarilt. suur tänu, proua president küsimuse esitaja loomulikult keskendub ainult äh, nende äh, liikmesriikide olukorrale, kelle äh, kodanikud lähevad teistesse liikmesriikidesse tööd otsima. Saksamaa on aga samuti nõudnud ähm, eritingimusi tööturu avamiseks uute liikmesriikide kodanikele, sest me peame arvestama siin suuri erinevusi sissetulekutes ja ka praegusi arenguid tööturul. seetõttu äh, lisasisseränne tööturule oleks väga suureks koormaks, seetõttu minu küsimus, kui sellised äh, probleemid, äh, mis on olemas nii Saksamaal kui ka Austrias, kas neid ka teadvustatakse ja kas nendega tegeletakse? suur tänu, proua minister, ma tänan minister. ma tänan. jah, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on kannatanud tugevasti majanduskriisis ja ka öö, äh, tööpuuduse tõttu. olukord on kõikjal keeruline ja üleminekumeetmed, sealhulgas ka Austrias, äh, on täiesti õiguspärased ja nüüd nad Äh, kui nad oma menetluse läbi teevad, võivad taotleda ka nende pikendamist komisjonilt. Äh, võib-olla ma ei ole asjaga hästi kursis, äh, mis toimub Austrias, kas seal on olukord hullem kui kuskil mujal riigis, aga kõikidel suurriikidel on ühesugune probleem praegu tööturul komisjon oma raportis on märkinud, et ei ole midagi, mis viitaks sellele, et vaba liikumine on mingeid moonutusi ühegi liikmesriigi tööturul kaasa toonud ja minu riik Rootsi on, kannatab ka kõvasti tööpuuduse käes, aga me ei ole näinud küll mingit seost vaba liikumise ja tööpuuduse vahel Need inimesed, kes tulevad teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest, on teretulnud ja on integreeritud meie tööturgu. ma tänan ja nüüd läheme järgmise küsimuse juurde. see on härra Džontiselt ja see puudutab Türgi poolset häirimist ja nad on häirinud Frontexi lennukeid. Eh, suur tänu jah, nõukogu on teadlik see, nendest vahejuhtmitest, eh, millele parlamendisaadik on meie tähelepanu pööranud. Türgi kandidaatriigina peab eh, Euroopa Liidu väärtusi ja eesmärke jagama. Eh, head lähinaaberlikud lahendused, eriti just konfliktide osas, on äärmiselt olulised ka Euroopa Liiduga liitumise raames. me oleme ka äh, läbirääkimistel viinud Türgi äh, nii kaugele, et nad on lubanud äh, selliseid vahejuhtumeid tulevikus vältida ja selliseid konflikte rahumeelselt lahendama. head lähinaaberlikud suhted on ka sellised, millele me oleme pidevalt rääkinud, näiteks üheksateistkümnendal mail assotsieerimisnõukogu, samuti Troika raames, samuti Türgis juulikuus ja ka Stockholmis me oleme arutanud seda küsimust nüüd äh, Frontexi äh, lennud, Frontex organiseerib äh, ühistegevusi, mille eesmärgiks on ähm, Euroopa Liidu välispiiride kaitse õhul, maal ja merel. selle juhtumi puhul oli tegu siis ähm, rändevooludega, mis tulevad Aafrika riikidest üle Vahemeri, Vahemere Euroopa Liidu poole. ning Türgit ka äh, teavitati sellest Frontexi äh, kontrolltegevusest. praegu toimuvad läbirääkimised seoses äh, töömeetodite osas see puudutab nii infovahetust Türgi ametivõimudega ning see puudutab ka seda, et Türgi ametivõimed tuleb ka kaasata Frontexi tegevusse. see eh, tegevus aitab ka võidelda illegaalse sisserändajate vastu ning ka meie heanaaberlike suhete edendamisse. proua president, ma sooviksin korrata oma palvet. Äh, te olete andnud meile küll äh, väga täpseid vastuseid, põhjalikke vastuseid, kuid äh, tegelikult te ei olnud väga selge oma vastuses praegu. seetõttu ma sooviksin küsida uuesti. kas ähm, Frontexi lennukid rikkusid Türgi õhu ruumi, nagu Türgi ametivõimed on väitnud, sellepärast et see on äärmiselt oluline küsimus meile Kreekas. ma rääkisin ka härra Fernandesiga, ta hiljuti käis Kreekas ning ähm, ta ütles, et äh, et Türgi õhuruumi ei äh, rikutud. ja seetõttu küsimus on, kas nii, kas olukord oli tõesti selline, nagu Türgi ametivõimud väidavad? kas Türgi õhuruumi rikuti? proua minister, palun suur tänu. Soom-, vabandust, Rootsi eesistujal on äärmiselt keeruline otsustada, kas aset leidis õhuruumi rikkumine või mitte. mulle on mitu korda öeldud, et paljud Kreeka kolleegid on väga mures selle küsimuse osas ja me arutasime ka võimalust pidada Türgi ametivõimudega selles osas dialoogi ning me pürgime paremate eh, heanaaberlike suhete poole. kuid eesistujariigile on äärmiselt olu-, keeruline nentida ja eh, kindlaks teha, kas õhuruumi rikkumine toimus või mitte. siin on tegu kahepoolse küsimusega ja see puudutab mõlemaid riike kas tegu on lisaküsimusega, äh, siis teil on aega kolmkümmend sekundit. jah, äh, proua president, te tõesti lugesite minu mõtteid. ma vabandan, et ma võtan veel lisa kakskümmend sekundit sellest äärmiselt äh, olulisest äh, äh, sellest äärmiselt olulisest ja elavast arutelust ja see puudutab poliitvangide olukorda. ma sooviksin meenutada, et kui teil on küsimus, siis palun esitage see kõigepealt kirjalikult. on väga palju parlamendiliikmeid, kes soovivad oma küsimustele vastust saada ja seetõttu me menetleme nii, nagu meie kodukord seda ette näeb. ja nüüd läheme järgmise küsimuse juurde see härra Van Heket ei ole siin kohal, siis tuleb me proua McInnesi küsimuse juurde ja see puudutab määruse number üks murd kaks tuhat viis läbivaatamist. ja proua minister, ma arvan, et see on viimane küsimus, millele te peate vastama. proua president, suur tänu, suur tänu selle küsimuse esitamisest, loomulikult nõukogu äh, jagab äh, äh, proua parlamendisaadiku muret seoses äh, loomaõiguste kaitsega. Rootsi eesistujana on juba öelnud, et me soovime arutelusid loomade heaolu küsimuses edasi jätkata nüüd seitsmenda septembri istungil. nõukogu ja komisjon said teada, et toimub määruse äh, läbivaatamine, see puudutab siis määrust üks murd kaks tuhat viis. nõukogu kuulas ka delegatsioone ja me saime teada, et on vajalik uus vahend, mis puudutab loomade kaitset vedamisel, selleks tuleb sisse viia ka satelliitnavigatsioonisüsteem. see võimaldaks ka pädevate ametiasutuste tööd äh, äh, parandada sest äärmiselt keeruline on praegu olemasolevate vahenditega puudusi avastada ja kõrvaldada. me eh, näeme siis ka, milline ametiasutus on eh, millises valdkonnas vastutav ning seetõttu meil on ka paremini võimalik eh, parandusi sisse viia loomade transpordides vastavalt artiklile kolmkümmend kaks määrusest äh, tuleb ähm, koostada selle kohta ka raport. eesistuja soovib läbivaatamist äh, kontrollida, nii kui see läbivaatamise ettepanek tuleb. ja nii nagu parlamendisaadikud, äh, nii ka meie oleme äärmiselt huvitatud selle küsimuse lahendamisest suur tänu selle küsimuse eest. Äh, ma sooviksin äh, realistlikku äh, regulatsiooni, mis tagab loomade kaitset vedamise ajal. nii et me vajame ka sellist praeguse määruse, olemasoleva määruse korralikku rakendamist. loomulikult ma usun, et satelliitnavigatsioonisüsteem aitab olukorda parandada, kuid vaatame näiteks hobuse, hobuste transporti ja seal olevas, seal on olemas määrused, kuid neid ei ole korralikult rakendatud, võib-olla te saate kommenteerida seda no,? tänan, ma ei ole küll ekspert äh, hobuste transpordi osas. tihti juhtub nii, et tõesti rakendamise osas on äh, tekkinud probleeme ja seetõttu me ei olegi vaja uut äh, regulatsiooni kuid kui tuleb selline taotlus nõukogusse, siis me peame seda kontrollima, me peame vaatama, kas on vaja lisameetmeid olukorra parandamiseks või on tõesti tegu vaid määruse korraliku rakendamisega, nii et me peame ootama ära äh, komisjoni ettepaneku. ja härra Kelly, lisaküsimus. suur tänu. vastavalt proua McInnesi küsimusele ma sooviksin teada, kas on võetud meetmeid ka, mis puudutavad äh, loomade üle mere transporti. ja kui te vaatate määrust äh, läbi, kas te arvestate ka selle küsimusega? sest see puudutab äh, ka äh, erinevate toodete hinda ja ka selle tööstust Äh, ja see tööstus ka puudutab äh, väga paljusid perekondi. jah, ma saan täiesti aru, äh, kui oluline on see küsimus Iirimaale. ja me teame, et ka meie kodanikelt on olemas surve, et me tegeleksime loomade heaolu küsimusega ja me peame ka vaatama, kas olemasolevad määrused on tõhusad, kas me peame määruste rakendamist parendama või me peame ka äh, uusi seadusakte äh, koostama. kuid liikmesriikidel on kindlasti ka võimalus oma panus anda selle probleemi lahendamisse edendamisel. suur tänu, järgnevad äh, küsimused härra Tussas ja härra Kellilt tulevad veel. härra Tussase küsimus puudutab elektroonilist järelevalvet Euroopa Liidus, palun. Yes. Here's he, Mr. Tussas has left. Okay. I am very sorry, that being. härra Tussas on lahkunud sellisel juhul ähm, härra Kelly, mis puudutab äh, komisjoni portfooliot spordi osas, see on tõesti viimane küsimus eh,. Yes. Yes, there... ma tänan, jah, seal te oletegi. jah, sport äh, kulub ei ole praegu Euroopa Liidu äh, pädevuses, aga kui meil tuleb, jõustub Lissaboni leping, siis me saame õigusliku aluse, eh, millega me saame edendada spordiküsimusi Euroopa Liidus ja saame arvesse võtta spordi iseloomu eh, ja siin me peame silmas just sotsiaalset haridusiseloomu ja vabatahtlikku iseloomu, mis sporditegevuse puhul on. nüüd eh, nüüd äh, see on muidugi komisjoni presidendi äh, otsus, kas selline volik koht ette näha või mitte. Äh, sport ju edendab demokraatiat, ühtekuuluvust, isiku arendamist, aga samuti on see meelelahutus, kui näiteks kohalik jalgpalliklubi mängib. meil on ju ka rahvusvahelised võistlused ja mina arvan, et spordiliikumine, mis on vaba ja sõltumatu, kannab hoolt ka ühiskondlike küsimuste eest nagu rahva tervis ja demokraatlike väärtuste eest seismine ja Rootsi peab spordipoliitikat ennekõike liikmesriigi küsimuseks ja tuleb olla ettevaatlik igasuguste uute ettepanekute programmidega, mis laiendavad eh, poliitikat Euroopa Liidu tasandil ja nii võidakse ohtu seata juba funktsioneerivad head süsteemid. me näeme, kui palju head on ära teinud kodanikuühiskond selles vallas aastate jooksul. ma tänan, tänan, et võtsite esitasite mu küsimuse, ma hindan seda väga. ja mm, teie vastus oli samuti kõikehõlmav, te tõite välja väga selgelt eh, spordi väärtuse, eriti eh, tema tervise aspekti ja kui Lissaboni leping jõustub, ma loodan, me suudame siis käsitöö, käsikäes tööd teha ja eh, et ka Euroopa Liidu tasandil pädevus spordivallas tugevnes, tugevneks. proua McKinnis, te tahate viimast sõna, jah? because... mul on küsimus, härra Kelly, näete, on väga tagasihoidlik ja ta ei öelnud, et tema oli eh, Kaeli atle-, kergejõustlik, jõustlaste liidu president Iirimaal ja ta oli väga tagasihoidlik ja sellepärast ka tema huvi spordi vastu, ma arvasin, ma pean selle ära ütlema. aitäh eh, selle teabe eest ja sellel rõõmsal noodil me lõpetame infotunni ja need küsimused, mis jäid vastuseta aja puudumise tõttu, saavad kirjaliku vastuse, aitäh. proua minister, mul on kaks teadet, ma saan teile öelda, et viiendal oktoobril kaks tuhat üheksa eh, õigusasjade komisjon ühel häälel otsustas kuulutada taotluse eh, vastuvõetavat võetamatuks, et härra Fiorelt, endiselt parlamendi